merre tagasi heidetava kala äh, kavatseme eraldada sellistele programmidele, nii et me kõik võime teha koostööd, et meie tulemused oleksid optimaalsed. suur aitäh! arutelu lõpetuseks on meil neli resolutsiooni ettepanekut, arutelu on seega lõppenud ja hääletus leiab aset täna keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt, härra Tahvi raport Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva akti muutmine ja annangi sõna kohe härra raportöörile, härra Tahv, teil on viis minutit. proua president, esiteks eh, tahaksin võtta kokku reformipaketi peamised punktid, mille osas leppisime kokku komisjonis me tahame, tahame korraldada maikuus valimisi ja mitte juunikuus. me loome ühtlasi kaasaegse piiriülese süsteemi privileegide ja immuniteetide osas. alustame dialoogi nõukoguga selleks, et äh, rääkida parlamendikohtade ümberjagamisest ja ma loodan, et seda tehakse vastavalt matemaatilisele valemile, mille osas me peame veel kokku leppima. kutsume komisjoni üles tulema välja uute ettepanekutega mis võimaldaksid lihtsustada kodanike osalemist Euroopa Parlamendi valimistel, ükskõik kus nad ka ei elaks. kõige tähtsam ettepanek, mis on ühtlasi ka kõige vastuolulisem, on järgmine. nimelt kakskümmend viis Euroopa Parlamendi saadikut valitaks Euroopa ülesest ühtsest valimisringkonnast piiriüleste valimisnimekirjade alusel, mille töötaksid välja Euroopa erakonnad. selle kõige eesmärgiks on reformida Euroopa Parlamendi valimisi ja seda läbi selle, et antakse Euroopa erakondadele keskne roll valimiskampaanias ning et ühtlasi äh, tugevdatakse Euroopa mõõdet valimiskampaanias. loomulikult on ka võimalik, et härra Barroso järeltulija pre-, äh, komisjoni presidendi ametikohale äh, valitakse samuti piiriülese valimisnimekirja alusel. on jõudnud kätte aeg ähm, ka äh, kivisse raiuda Euroopa erakonnad, hetkel paljud siseriiklikud erakonnad ei suuda või ei taha äh, tagada jätkuv Euroopa integratsioon demokraatlikult äh, ning äh, tõhusalt. mulle öeldakse, et ei ole praegu õige aeg selliseks radikaalseks ettepanekuks. aga millal üldse on õige hetk selleks, et poliitikas üleüldse midagi teha. kui Euroopa Parlamendi legitiimsus on küsimärgi all, siis on õige hetk tegutseda või siis, kui me tegutseme, tegeleme Euroopa majandusvalitsemispaketiga, selleks et anda Euroopa Liidule äh, uus demokraatlik impulss. ma kahtlen selles, et meeleavaldajad äh, kurdaksid selle üle, kui neil oleks võimalik valida kahe poliitilise valimisnimekirja alusel ühe siseriikliku ning teise Euroopa Liidu nimekiri, nimekirja alusel. tuntakse muret ka selle üle, et tuleb muuta esmast õigust, aga väike aluslepingu muudatus on vajalik ka selleks, et tuua Euroopa Parlamenti Horvaadi parlamendisaadikud ja muuta olukorda, mis on praegu, nimelt hetkel rikutakse aluslepingu kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet. ja kui lubate, siis Äh, veel üks mure, nimelt tuntakse muret selle üle, et luuakse kahte eri tüüpi parlamendisaadikud, ühelt poolt siis piiriülesed äh, staarsaadikud ja äh, alamad saadikud, kes valiti siseriiklike hääletusnimekirjade alusel. aluslepingus on aga kirjas, et me kõik oleme Euroopa Liidu kodanike esindajad ja me peame tagama ka valimisreformid selleks, et eh, Lissaboni leping eh, peegeldaks ka poliitilist ja demokraatlikku tegelikkust. suur tänu, härra Tahv, kas te olete nõus küsimusega härra Foxilt, palun, härra Fox. suur tänu, proua president, tahaksin küsida härra Tahvilt Äh, miks? Äh, äh, põhjus selleks, et me, tema hääletus lükati edasi, on järgmine. Euroopa Rahvapartei, tema fraktsioon ja sotsialistid on lõhustunud, teised fraktsioonid suhtuvad veel vähem entusiastlikumalt. paistab, et riikidevahelise valimisringkonna ja valimisnimekirja ettepaneku osas pole, ei ole keegi entusiastlik, võib-olla võiksime me selle mõtte lihtsalt kõrvale jätta ja lubada järgmistel ülejäänud mõtetel edasi elada, härra Tahva. härra Fox härra Fox hindab meie fraktsioonide arvamuste seisu Äh, teistmoodi kui mina. jah, valim-, struktuurilise reformi osas äh, mõningad liikmed äh, leiavad, et tegemist on tundliku ja ebameeldiva küsimusega. ma leian aga, et komisjon peaks kuulda võtma fraktsioonides esitatud äh, äh, küsimusi ja äh, kuulama ka liikmete muret ja vaatama, kas on võimalik ettepanekut muuta selleks, et saavutada ettepaneku toetuseks vajalik üksmeel. kuid pean siinkohal selgelt välja ütlema et äh, mina raportöörina jään siiski kindlaks riikidevaheliste valimisnimekirjade mõtte juurde. suur tänu, härra Tahv ja nüüd äh, komisjoni nimel jällegi proua Damanaki. suur tänu, president äh, ma alustaksin tsitaadiga, vaadates ette äh, tulevikku, kinnitab äh, komisjon, et Euroopa Liidul oleks äh, kasu sellest, kui Euroopa Parlamendi liikmete arv, arvu hulgas oleks need, kes valitakse riikidevahelisest ähm, nimekirjast. tegemist on väljavõttega mitte teile siin täna tutvustatavast raportist, mille on koostanud Andrew Duff, vaid äh, tsitaat äh, komisjoni teatisest ähm, kahe tuhande kahe, äh, kahe tuhande teisel aastal ja see teatis saadeti konvendile. komisjon on endiselt veendunud, et Euroopa tasandi nimekirjad aitaksid Euroopa valimiste riigiülest dimensiooni paremini tagada. ja nüüd paar sõna ka härra Andrew Duffy raporti kohta. kõigepealt avaldaksin ma tunnustust raportöörile tohutute isiklike pingutuste eest äh, ja loodan, et äh, saavutatakse laiaulatuslik äh, üksmeel Euroopa Parlamendis. kõige olulisem raporti osa on luua riikidevaheline valimisringkond kahekümne viie täiendava Euroopa Parlamendi liikme jaoks. ma tean, et on neid Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on sellise valimisringkonna ja valimisnimekirja vastu, kuid leiame, et mõte väärib siiski teostamist. aga komisjonil on ka mõningaid muresid seoses raportiga. kõigepealt pole kindel, kas meie kaaskodanikud mõistavad, äh, miks me peaksime Euroopa Parlamendi kohtade arvu suurendama. sellise järelduse tegi ka konvent. seitsesada viiskümmend liiget, äh, kui seda arvu suurendada, siis noh, koda, assamblee võib-olla ei toimi optimaalselt. samuti Euroopa Parlamendi liikmete arvuga suurendamine nõuaks aluslepingute muutmist äh, välja arvatud äh, kui juhul, kui need kakskümmend viis äh, Euroopa valimisnimekirjast valitud Euroopa Parlamendi liiget kuuluksid selle seitsmesaja viiekümne hulka. ja ma mõistan, et raportöör on juba esitanud muudatusettepanekuid, mis võimaldavad teistsugust lähenemist. siis väga raske oli saavutada äh, kohtade jaotuse osas äh, kompromissi liikmesriikide vahel, nii et äh, selle arutelu taasalgatamine või taasavamine tundub mõeldamatu. aga kui need seitse, kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget Euroopa nimekirjast kuuluksid seitsmesaja viiekümne hulka, oleks see möödapääsmatu. siis äh, selline äh, reform vajaks ratifitseerimist kõikides liikmesriikides. mõningates liikmesriikides tooks see endaga kaasa rahvahääletuse. kas me oleme äh, valmis võtma endale seda, võtma seda riski, et institutsioonide äh, ja Euroopa tasandi suhtes tekkinud väsimus, majanduskriis toovad kaasa ei-hääletuse, risk on täiesti aktuaalne ja ratifitseerimine ei ole tagatud, igal juhul peab nõukogu ühehäälselt vastu võtma otsuse Euroopa Parlamendi tehtud ettepaneku kohta. Teie assambleel on algatusõigus selles küsimuses ja komisjonil puudub siin igasugune ametlik roll. ma jään lootma, et esitate oma ettepaneku õigel ajal, et äh, ülemkogu saaks äh, enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kevadisi valimisi õigeaegselt äh, oma otsuse langetada. ja te teete ettepaneku luua ka Euroopa Liidu valimisamet, mis juhiks ja jälgiks riikidevaheliste nimekirjade alusel toimuvaid valimisi ja kes hoiaks ära ka kahekordse hääletamise. Äh, sellised äh, instrumendid on vajalikud ja kui äh, valimisakt on ratifitseeritud, siis ta ka see paika pannakse, komisjonil läheb aega, aga selle koostamiseks ja liikmesriikide äh, heakskiidu saavutamine äh, võtab samuti oma aja ja see oleks võimalik kõige varem kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta valimisteks. ja äh, mul on ka komisjoni poolt äh, üks päris konkreetne nõue seoses infovahetussüsteemiga. Mm, eesmärgiks on ähm, julgustada Euroopa kodanikke Euroopa osalema liikmesriikides, kus nad elavad, komisjon on valmis sellele kaasa aitama aga nagu te teate, see küsimus on alates kahe tuhande kuuekümnenda, kuuendast aastast jäänud nõukogusse toppama, sellepärast et liikmesriikide vahel ei ole saavutatud üksmeelt. niisiis, mm, veel üks nõue komisjonile puudutab statistikat ja andmete äh, liikmesriikide esitatud andmete analüüsimist. võin teile täna teatada, et komisjoni talitused töötavad juba ettepaneku projekti kallal, mille esitame teile õige pea. raportis on mitmeid äh, olulisi punkte, ma võin teile kinnitada, et komisjon toetab selliseid põhimõtteid nagu naiste parem esitatus, vähemusrühmade parem esindatus ja demokraatlike põhimõtete järgmine kandidaatide valimisel. komisjon toetab ka seda, et valimised viiakse läbi mais ja mitte juunis. niisiis, äh, proua president, äh, nagu mõistate, äh, see raport puudutab mitmeid põhiseadusega seotud küsimusi ja on midagi enamat kui tavapärane seadusandlik protsess võin teile juba täna öelda, et komisjon on valmis kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Äh, valimiste puhul rakendama teatavaid muudatusi meie tavapärases töökorras. mainisin siin juba varem äh, direktiiv üheksakümmend kolm äh, sada üheksa, mis võtab arvesse meie tänaseid arvutus, arutelusid kahekordsele eesmärgiks on ka kahekordsete valimiste vältimine ja komisjon valmistab ette omapoolsed muudatusettepanekud äh, ka selleks, et andmete analüüsimist parandada ja äh, härra Šefčovitš paar kuud tagasi lubas uurida, kas on võimalik Euroopa tasandi erakondadele äh, täiesti eriline õiguslik staatus anda ja, ja, ja komisjon jääb avatuks teie NAKU raporti suhtes, me uurime seda ja anname oma vastuse teile lähitulevikus. suur tänu ja vabandust, proua president, et rääkisin nii pikalt. suur tänu, proua volinik Äh, suur tänu selle eest, et komisjon on nii palju aega pühendanud sellele väga, meie jaoks väga tähtsale teemale. ja nüüd fraktsioonide nimel on kõigepealt sõna härra Schöfling Rahvapartei nimel. suur tänu, proua president, suur aitäh, proua volinik, ka väga selge komisjoni seisukoha selgitamise eest ja suur aitäh ka Andrew Duffile, meie koostöö selle raporti osas on olnud suurepärane üks ettepanekutest raportis on olnud ebatavaliselt äh, suureks väljakutseks, nimelt piiriülesed valimisnimekirjad, mis äh, tugevdaksid Euroopa identiteeti ning äh, seisaksid hea ka Euroopa Liidu huvide eest. minu arvates tuleks sellest vastuolust pikemalt rääkida. enamasti parlamendis ju enamus toetab Euroopa integratsiooniprojekte, kuid piiriülesed valimisnimekirjad, mis just nimelt eh, ju liigub selle integratsiooni suunas, on paljudele vastuvõetamatu. minu analüüs on selline, et enamasti ollakse selle vastu sellepärast, et eh, lühikese perspektiivi eesmärgid on olulisemad kui pikema perspektiivi omad. jah, Eurotsooni stabiilsus äh, ei ole tagatud ja kriisi tagajärgedega alles tegelevad. Need, kes keskenduvad äh, lühitulevikule, ütlevad, et ei ole õige aeg selleks, et eksperimenteerida, vähemasti mitte veel praegu, mingisuguste piiriüleste valimisnimekirjadega. ükskõik, kuidas kriis ka laheneb, siis äh, ikkagi on meil vaja rohkem Euroopa integratsiooni ja mitte vähem. ja see tähendab kindlasti ka seda, et pädevust ning äh, pädevus tuleb üle kanda Euroopa Liidule. ja see nõuab ka, et esindatus, mis on ju demokraatia südameks, oleks nii-öelda Euroopa Liidu ülene ja just nimelt seda üritataksegi saavutada piiriüleste valimisnimekirjadega, sest et esindame me ju Euroopa Liidu kodanikke ja vastupidiselt tegutseksime, siis tegeleksime vaid lühitulevikuga suur aitäh, nüüd on sõna sotsiaaldemokraatide nimel Roberto Gualtieril, palun kaks minutit. suur tänu, proua president. sotsiaaldemokraatide fraktsioon leiab, et tõelise Euroopa poliitilise ruumi loomine on vajalikuks eeltingimuseks selleks, et me suudaksime jätkata sellise Euroopa ülesehitamise teel, mis suudaks vastu seista nendele hiiglaslikele väljakutsetele, mis meie ees sellel sajandil seisavad. Lissaboni leping kujutab äh, selles osas suurt sammu edasi ja äh, Lissaboni leping, mis tugineb nendele põhimõtetele, millele viitas raportöör härra Tahv ja võtab arvesse selle, et Euroopa Parlament on see, kes otseselt esindab Euroopa kodanikke vaatamata sellele Lissaboni leppe poolt sisse toodud väga tähtsale uuendusele ja vaata, äh, vaatamata kõigele sellele, äh, meie igapäevaelu näitab äh, seda, et me oleme veel kaugel sellest ühtsest Euroopa poliitilisest ruumist. liikmesriigid ja poliitilised parteid räägivad, arutavad, jäävad veel liiga palju oma liikmesriigi piiridesse ja see, mida me kuuleme siin, teinekord tundub olevat lihtsalt ka sisemiste poliitiliste arutelude jätkuks me leiame, et Euroopa valimisseaduse reform, selline reform, mis tugevdaks meie ühiseid põhimõtteid, võiks kaasa aidata selle arutelu euroopalisemaks muutmisele. see ei ole mitte ainus tingimus selleks, vaid see võiks olla üks nurgakivi kogu sellele ehitisele ja puudutab see ka neid piiriüleseid äh, valimisnimekirju. me arv, leiame, et meil on võim-, äh, vaja leida võimalikult ulatuslik konsensus ja toetus sellele ettepanekule. ja väga tähtis on see, et äh, see reform tugevdaks just piiriülest iseloomu. edasi palun, on sõna proua Tainil pooleteiseks minutiks suur tänu, kallis Andrew! meie fraktsiooni nimel tahaksin ma sind tänada selle töö eest, mis sa oled ära teinud, nende aastate eest, mis sa oled pühendanud sellele projektile ja kogu selle energia eest, millega sa võitled selle, eh, selle projekti eest. nii või teisiti, varem või hiljem me peame selleni jõudma. sa oled esitanud väga õiged küsimused arvame, et hiljemalt septembris peame me selle kohalise raport, selle raporti vastu võtma ja võib-olla läheb meil veel aastaid või aastakümneid enne, kui viiakse kõik need ideed ellu, aga kui me praegu ei alusta kõige sellega, siis on olemas risk, et me ka lähikümnenditel ei jõua selle, selle eesmärgini. aga ma sooviksin, et ma veel oma silmadega näeksin seda hetke, kus meil saab olema äh, tõeline parlament sellise piiriülese äh, valimisnimekirjaga ja seda nõudis ka, sellest rääkis ka Saksa, Saksa kohus ja see annaks meile tõelise legitiimsuse, kui me oleksime tõesti valitud Euroopa kodanike poolt. selleks, et jõuda kompromissile, võiksime me võib-olla teha sammu väiksemate riikide poole ja ja suurendame võib-olla neid võimalusi, mis seonduvad nende piiriüleste nimekirjadega. meie äh, esimees Verhofstadt rääkis äh, samuti sellest eile. kas te olete nõus vastama härra Stojanovi küsimusele? знаем една от държавите, на които федералистите най-много поддържават. Suur tänu, proua president riike, kellel on föderaalne stru-, struktuur, see on näiteks Ühendriigid ja Euroopa föderalistid unistavad Ameerika-laadsest mudelist. aga kas te võiksite esitada mu küsimuse, palun? jah, ma kohe jõuan sellele. kolmekümne sekundi jooksul, kui võimalik selles olukorras ei ole meil vaja olla siin kõige suu-, kõige suuremad föderalistid maailmas ja suuremad kui äh, ameeriklased ise. kallid kolleegid, see ei ole selliseks vahendiks, et te saaksite osaleda arutelus, te kuritarvitate praegu seda võimalust. Te olete mõni kirja pandud vaba mikrofoni vooruks ja nüüd te peate otsustama, et kas te soovite veel sõna, äh, sõna või kaob teie nimi siit nimekirjast. nüüd on sõna härra Foxil, ECR-i nimel kaheks minutiks. suur tänu, proua president, TAFi raporti keskne ettepanek oleks luua veel kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget, mida valiks kogu Euroopa. mina arvan, et uue valimisringkonna joomine, mis hõlmab kogu Euroopa Liitu, on demokraatlikult äh, vale. ma küsisin härra Tahvilt, kelle ees vastutavad need kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget? kindlasti mitte rahva ees, nüüd need kakskümmend viis Euroopa Parlamendi rahvast vastutavad ainult Euroopa tasandi erakondade eest, kes nad nimekirja kirja panid. Nad räägivad nende erakondade nimel ja vastutavad ainult selle, nende erakondade hierarhia all, mitte ees, mitte rahva rahva ees. kui me tahame Euroopat kodanikele lähemale tuua, siis see ettepanek otse vastupidi suurendab lõhet tavakodanike ja Brüsseli poliitikute vahel. täiendavad kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget, kes esindavad kogu Euroopa Liitu, on ka kallid nii rahalises mõttes kui ka süsiniku heitmete osas. me tahame süsinikdioksiidi heitmeid vähendada ja sellel, sellega seoses, kas meil tõesti on vaja kahtekümmend viit uut Euroopa Parlamendi liiget, kes kogu oma üüratud valimisringkonda asuvad külastada. see on suur koormus meie maksumaksjale, kuidas me võime õigustada miljonite eurode kasutamist täiendavate poliitikute ja nende äh, töötajate peale ja äh, samuti soovitakse uut valimisametit ja kas aga nende ettepanekute puhul on koostatud kuluaruanded? ei Äh, loomulikult liikmesriigid peavad äh, valimiste läbiviimisest vastutama. lugupeetud äh, proua president, nendest ettepanekutest saavad kasu ainult Euroopa tasandi erakonnad ja mina leian, et Andrew Duff soovib luua neid uusi parlamendiliikmeid ainult selleks, et neile midagi teha leida. Duffi raport ei ole demokraatlik ja on kallis, sellega eiratakse liikmesriikide suveräänsuse põhimõtet ja minu fraktsioon on selle vastu. suur tänu, härra Faksa! ja nüüd on esitatud kolm sinise kaart, sinist kaarti, kas olete valmis kolmele küsimusele vastama? jah, sellisel juhul, kolleegid, tuletan teile meelde, et küsimus kolmekümne sekundi jooksul, härra Sinclair, palun. vabandust, proua Seiki. suur tänu, härra Fox Äh, ma olen nõus peaaegu kõigega, mida ütlesite. kas oleksite nõus ka minuga selles, et volinik äh, mainis, et meil võiks olla ka mingisugune Euroopa valimisamet, mis koordineeriks äh, kogu neid valimisi ja selles Euroopa Liidu valimisringkonnas ja see on loomulikult meie föderaalse Euroopa Liidu osas ohtlik ja ähm, Teie erakond äh, kas äh, äh, nõukogus kavatseb sellistele asjadele vastu askuda? suur tänu ja järgmine küsimus, härra Schmidt. suur tänu, proua president, härra Fox. mina vastutan nende ees, kes minu on siia valinud ja mis vahet on siis nendel kahekümne viiel liikmesriigil selles osas, kas nemad ei vastuta nende ees, kes nende nimel on hääletanud, kas see tunduks teile kummaline? võib-olla teie selgitaksite mulle seda, kelle ees kannate vastutust teie? ja härra Viljand, palun viimasena. suur tänu, härra Paks. ma sooviksin teada, kui rääkisite, kui te räägite nendest küsimustest kodanikega, siis äh, kuidas käsitlete seda asjaolu, et mõningates liikmesriikides saab valida ainult neid kandidaate, kes on oma erakondade nimekirjas, aga teistes liikmesriikides on olukord teistsugune ja erakonnad otsustavad selle üle, kes esitatakse kandidaadiks. härra Fox, vastake lühidalt, ütleb proua president. suur tänu, kõigepealt vastuseks Reili Sinclairile vastaksin ma jah Äh, meie erakond äh, on sellistele ettepanekutele nõukogus vastu, härra Schmidtile vastan, et äh, mina leian, et meil on vaja süsteemi, kus me saame vallandada või vabaneda Euroopa Parlamendi liikmest, kes meile ei meeldi. mind saab minu valimisringkond Äh, Inglismaal ja minu erakond vallandada. Äh, aga sellist süsteemi nende puhul ei ole. ja härra Vailand, mina arvan, et tavakodanikud ei tunne mitte mingisugust huvi selle ettepaneku vastu, see on nii kaugel nende igapäevaelu muredest ja mis minusse puutub, siis mina leian, et iga rahvusriik otsustab, millisel moel nad viivad läbi valimised Euroopa Parlamendi liikmete kohtade täitmiseks. nüüd on sõna härra Hefneril roheliste nimel kaheksa pooleks minutiks. austatud proua president, mu daamid ja härrad, Euroopal on vaja uusi ideid selleks, et edasi liikuda, innovaatilisi ideid selles osas, et kuidas ehitada üles järjest tugevam Euroopa demo-, demokraatia ja kuidas ellu viia seda Euroopa demokraatiat, sellepärast et kodanike mõju Euroopa poliitikale on veel liialt nõrk. meil on vaja üle-euroopalisi arutelusid nende Euroopa teemade öö, osas ja see puudutab ka valimisi, sellepärast et kodanikud on just need, kes oma viimase sõna valimistel ütlevad. nii et ja seepärast on meil vaja ka valimismenetluse reformi Euroopas sellepärast, et Euroopa valimised tegelikult on äh, valimised liikmesriikides, siseriiklikud valimised vastavalt äh, siseriiklikele nimekirjadele ja kampaaniad viiakse läbi ka vastavalt siseriiklikele äh, probleemidele või küsimustele. on vaja, et tõesti need valimised muutuksid Euroopa valimisteks ja teemad muutuksid Euroopa teemadeks ja härra Tafi ettepanek liigub just selles suunas ja sellel on ka kohene mõju, sellepärast et see sunnib ka parteidel näitama näitama seda, et nad on Euroopa parteid, et nad suudavad arutada Euroopa tema teemasid ja üks teine otsene mõju on see, et kodanikel saab olema võimalus lisaks oma siseriiklikule kandidaadile hääletada ka üle-euroopalise kandi, kandidaadi poolt. ja sellepärast mul on väga hea meel, et meil on praegu selline arutelu, keda me siis esita, esindame, kas me oleme tõesti ainult liikmesriikide liit ja kas me esindame tõesti ainult oma riigi kodanike huvisid või oleme me siin selleks, et esindada ka meie ühiseid Euroopa huvisid, Euroopa Liidu kodanike huvisid. reaalsus on selles, et tegelikult me peame suutma esindada mõlemat. ja see puudutab ka meie kodanikke ja valimistel äh, kaitstakse, esindatakse ka erinevaid liikmesriike puudutavaid küsimusi, aga ka Euroopa küsimusi. nii et ma olen selle poolt, et oleks võimalik, et oleks äh, hääletuslehel ka Euroopa äh, kandidaadid ja äh, rohelised oleksid selles osas eeskujuks, sellepärast et praegusel hetkel on roheliste näol tegemist ainsa parteiga, kes on kampaaniad läbi viinud just sellist Eh, tuginedes üle-euroopalisele eh, teemadele ja kui kunagi Ühendkuningriigi kodanikud saavad Prantsusmaa kandi-, kandidaadi poolt esitada es,, hääletada, sellepärast et see on väga hea, siis on üks samm edasi. kuue NGL-i nimel härra Sõnekaal, palun. suur tänu. mida see demokraatia tegelikult tähendab? kas demokraatia tähendab seda, et meil on õigus iga viie aasta tagant valida äh,? ei tõelises äh, demokraatlikus äh, riigis äh, on valimised ainult üheks ühenduseks demokraatlikus protsessiks, protsessis, mis leiab aset valimiste vahel. kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liiget, kas see suurendaks demokraatiat valimiste vahel? kas äh, valijate ja valitute vahel äh, vahe väheneks. mina aga arvan, et äh, see, ähm, need kakskümmend viis tükki oleksid veel kaugemal valijatest ja samuti kakskümmend, kakskümmend viis Euroopa Liidu liik-, tasandi parlamendi liiget esindaksid suuri liike, sellepärast et tavaliselt ei seatakse nendesse valimisringkondadesse Soome või Malta esindajad, otse vastupidi, ja sinna pandakse Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa esindajad ja seetõttu äh, on see jälle, tähendab, toob see endaga kaasa vähem mitmekesisust, vähem demokraatiat, ma tänan härra Tahvi suure töö eest, aga tema ettepanekut ma ei toeta. suur aitäh ja nüüd on edasi sõna üheks minutiks kolleeg Anjul. siin on ka küsimus härra Lainenilt. aga kallid kolleegid, hetkel tekib meil ajaga probleeme. nii et ma luban selle küsimuse või äh, siiski seda ei lubata ja te anda, või siiski ei küsimus ja siis on võimalik äh, sekkuda ka vaba mikrofoni voor. suur tänu! Äh, kõigil peab olema õigus ikkagi sinisele kaardile ja mitte vaid kolmel inimesel, nii et ka, kui te soovite kahekümne viie kahtekümmend viite parlamendisaadikut piiriülestest valimisnimekirjadest, siis nad ei ole mitte ühest riigist, vaid kahekümne viiest riigist ja kõik erakonnad nõu-, võitlevad ka selle eest, ka väikesed, väikestel riikidel oleks proportsionaalne eelis, härra Sonderkord, palun. Eh, er ei, äh, sellega ma ei ole mitte sugugi kohe nõus. sellepärast, et kogu selle harjutuse mõte on ju see, et luuakse Euroopa tasandi valimisnimekiri ja kus need inimesed siis valitakse, kes sinna nimekirja seatakse, kui palju valijaid on Saksamaal, kui palju valijaid on äh, Maltas ja kui palju on äh, valijaid tegelikult Prantsusmaal, samas Soomes, vaadake, mõelge selle peale, kui palju on Inglismaal, kui palju on Küprosel. täiesti selge on see, et see ettepanek aitab seda matemaatilist valemit jällegi läbi suruda nii, et sellest saavad kasu suured riigid, mitte väikesed. vabandage äh härra Anju, poolteist minutit, palun. kõige äh, silmatorkavam selle raporti puhul on see, äh, kuidas me näeme, kuidas Euroopa valimiste vastu on huvi vähenenud äh, suurel määral, kuuekümnelt määralt äh, neljakümnele protsendile on langenud äh, valimisaktiivsus. Euroopa rahvas näitab üsna selgelt, mida nad teie suurest projektist mõtlevad, see ei meeldi neile mitte sugugi ja milline on teie vastus selle asemel, et mõelda, kui võib-olla, et võib-olla meeldiks Euroopa rahvale vähem Euroopat, teete teie ettepaneku Euroopat suurendada Äh, te toote sisse uued kakskümmend viis Euroopa Parlamendi liikmed, kes on kallid ja kes on nõndanimetatud superparlamendi kohtadel. kes peaks neid tahtma, miks? Iirimaa, Lõuna-Euroopa äh, kannatavad vaesuse, raskuste, kärpemeetmete käes ja teie ja, ja mõistavad, kui suurepärane see Euroopa ei ole. Euroopa on nende jaoks äh, ja ka ülejäänud Euroopa jaoks olnud äh, kohutav katastroof, majandusmigrandid on suureks ohuks meie riikidele, põhjariikidele ja liikmesriigid peavad tegelema piirikontrolli küsimustega, tolliküsimustega ja äh, Euroopa Liit on kõige selle alguseks. ja praegu teie siin räägite selleks, et toetada rohkem Euroopat meie, mina aga lõpetan oma sõnavõtu öeldes meil on vaja vähem Euroopat. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Kovatšil pooleteistkümneks minutiks. Tafi raport tegeleb sellega, et kui me räägime Euroopa Liidu institutsioonides, näiteks Euroopa Parlamendis, siis enamikele Euroopa Liidu kodanikele see mingit huvi ei paku ja nüüd tekitatakse lihtsalt lisasegadust. ma ei mõista valimiste protsessi ma ei mõista isegi seda, et me räägime mingisugusest matemaatilisest valemist, mis saab aga Euroopa Parlamendi eelarvest ja sellega on ju ka probleeme. siin on äh, näha neoliberaalset lähenemist, ka liikmesriikidest räägitakse, kõik tahetakse ringi teha. Te räägite juba aastast kaks tuhat neliteist, väga raske on Euroopa Parlamendil valimistel toimuda just sellisel viisil Eh, hetkeolukorrast riikides eh, ütlete te nii palju, et seda ei tohiks muuta. kodanikud osalevad valimistel järjest vähem, sellepärast et nad ei näe sellel mingisugust mõtet, nad ei pea üldse silma peal sellel, millega me tegeleme. me nüüd, kas usute tõesti, et nad hääletavad nüüd ka mingisuguste piirilaste nimekirjade alusel? kas te usute, et Saksa ja Ungari äh, valijad valivad näiteks soomlase, hispaanlase, kes, äh, keda nad ei tunne, kes neid ei tunne, kas te tõesti usute seda? kakskümmend seitse liikmesriiki, viissada miljonit kodanikku, kas te tõesti usute, et see läheb kõikidele inimestele korda ja ma usun, et see ole, tulevikus raskendab olukorda veelgi suur aitäh, järgmine kõneleja on härra Mendes de Vigo, kaks minutit palun. suur tänu, proua president, Lissaboni leping võimaldab Euroopa Parlamendil äh, alustada valimiste reformi ja seega seda me peaksimegi tegema lisaks sellele peame seda tegema ka sellepärast, et peagi hakatakse Euroopa Parlamendi saadikute kohti jagama teistmoodi, sellepärast et liitub meiega Horvaatia. tahaksin seega õnnitleda äh, härra Tahvi tehtud töö eest. nagu te teate, on valimiste akt seitsmekümne kuuendast aastast, sellest ajast on möödas palju aega ja seega tuleb seda akti ka paremaks muuta. ilmselt see arutelu, mis täna toimub, keskendub kindlasti peamiselt piiriülestele valimisnimekirjadele. meie fraktsioon esitas ka muudatusettepaneku ja tegelikult tahaksime avaldada austust äh, Äh, hiljuti meie hulgast lahkunud parlamendisaadikule, kes kasutas esimesena piiriüleste valimisnimekirjade mõistet. väidetakse, äh, et on veel liiga vara, aga ma tuletaksin meelde teile, et tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal, kaheksandal mail, küllap mõni nõunik ütles ka härra Adenauerile või härra Schumannile, et äh, on liiga vara, et tulla välja Prantsuse-Saksa ühisavaldusega konservatiivide jaoks on ikka ja alati liiga vara absoluutselt kõigeks, nad ei taha absoluutselt midagi muuta, sest et alati on liiga vara. aga need, kes me panustame arengusse ning kes soovime, et Euroopa Liiduks edasi, kellel on lennukad unistused, siis nagu on ka öeldud, et meie ähm, unenäod või unistused peavad olema nagu mäed ja me peame äh, nende poole püüdlema. nii et me püüdleme unistuste ideaalide suunas, meil on sellised võitluse ideaalid ja Rahvapartei äh, stiiliks on see, et oleks kõige laiem konsensus, me ka püüdleme selle kõige suurema konsensuse äh, poole, selleks et see ka siin kojas kajastuks ka Inigo, vielen Dank. Als... suur tänu ja nüüd on sõna proua Veenovale kaheks minutiks. parlament je kľúčovým prvkom ústavného poriadku Európskej únie. suur tänu. Euroopa Parlament on väga olulisel kohal meie Euroopa institutsioonide põhiseaduslikus struktuuris ja, ja rääkides aluslepingutest, mm, oleme me püüdnud tagada ühise valimisakti. Äh, eelnevad raportöörid äh, on seisnud silmitsi väga äh, raskete probleemidega ja mõningad mõtted on olnud problemaatilised, kuid me, kui eelkõneleja ütles, meie eesmärgiks on progress, seetõttu paljud probleemid on leidnud lahenduse ja ähm, Lissaboni äh, lepe on meie pädevusi suurendanud, äh, parlamendil on vaja uut valimissüsteemi ja uut süsteemi, mis äh, sobib kokku nende valimisülesannetega ja samuti peab parlament olema lihtsam ja kodanike jaoks atraktiivsem. suur tänu, proua Jäätamägi, poolteist minutit. austatud president, ma tänan kolleeg Andrew Duffi kuid kahjuks pean ma siiski ütlema, et ma ei ole selle ettepaneku poolt muudes osades kui selles osas, et peab maikuusse valimised tooma. miks ma ei ole selle poolt, selle kahekümne viie uue äh, saadiku poolt, selleks on kolm põhilist põhjust. lihtsalt neid ei ole vaja. meie parlament on juba praegu piisavalt suur ja me peaksime selle asemel mõtlema selle peale, kuidas tõhustada oma tööd ja parandada oma tööd. teiseks on see äh, suurte äh, riikide poolt võimu haaramine ja kolmandaks praktilised probleemid. suurem osa äh, saadiku tööst, see on olla ühenduses kodanikega aga ilmselt nende kahekümne viie uue äh, saadiku töö äh, mõtteks ei ole äh, olla ühenduses kodanikega, sellepärast et praktikas oleks see võimatu. ja Euroopa Liit laieneb ja kuidas oleks võimalik ka kas või paar kordagi kõigis liikmesriikides aasta jooksul käia. ja tahaksin öelda, et Euroopa küsimusi võib käsitleda ka muul moel valimiste käigus ja tahaksin meelde tuletada, et Soome viimastel valimistel ei räägitud mitte millestki muust kui Euroopa küsimustest ja siseriiklikud küsimused jäid tõesti teisele plaanile. ja see sõltub ainult meist, et millised on, küsimused on esiplaanil suur tänu ja nüüd härra Kutšusnik, üks minut palun. paní, paní předsedající, paní komisařko, vážení kolegové, můj kolega a přítel Vigo de Mendes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 välja pakutud reformi eesmärgid on kõik sellised, mida võiks toetada ja ma olen kõigi nende eesmärkide poolt, et mis, mis on välja toodud seoses selle reformiga, aga samas ma äh, suhtun ka teatud kahtlusega piiriülestesse valimisnimekirjadesse. väikese riigi esindajad esindaja seisukohast tundub see reform sellisena, mille tulemusena suh-, suureneb veel suurte riikide võim. ja kui nimekirjad oleksid vali-, avatud ja valijad saaksid vabalt valida, keda nad, kelle poolt nad hääletavad, siis ainult suurte riikide esindajatel oleks, saaks olema võimalus valituks saada. aga kui nüüd Euroopa parteid äh, pakuvad välja oma äh, kandidaadid, siis kõikides parteides on just kõige suurem mõjuvõim suurte riikide esindajatel ja see kordub parteist parteisse. on väga tähtis viia läbi Euroopa arutelu ja väitlus sel teemal, aga ma loodan, et me leiame selleks muid paremaid viise kui sellised riikidevahelised valimisnimekirjad, meie meelest need lisavad ainult Euroopa vaenulikkust. suur tänu äh,, proua Hassi ja nüüd härra Scholz. austatud proua president, arvesse võttes selle töö tähtsust, mida meie parlamendina teeme, peame me esitama endale ka küsimuse meie legitiimsuse kohta. ma tänan Andrew Duffy tema poolt tehtud väga konkreetsete ettepanekute eest ja need ettepanekud ainult tugevdavad Euroopa Parlamendi legitiimsust. mõningad et äh, nende ettepanekute poolt ei, ei ole just mitte kõik, aga meil on vaja avalikult kõike seda arutada ja arutada ka väljaspool täiskogu saali. Äh, ka meie fraktsioonis leidsid aset äh, väga tulised arutelud seoses nende ettepanekutega ja nendes aruteludes kajastusid ka erinevad kogemused, mis meil on. on selliseid punkte, mille osas me oleme, oleme ühel meelel jah nendele küsimustele, mis see raport on tõstatanud, aga on vaja ka, et kodanike hääl oleks kuulda. nii et Euroopa parteid peavad ka tegutsema. härra Rossi üheks minutiks suur tänu, proua president. selle raporti eesmärgiks on reformida Euroopa valimisakti valimiskorda räägitakse riikidevahelisest valimisringkonnast, valimisnimekirjast, Euroopa äh, valijaskonnast, me oleme väga kindlad selle vastu, sellepärast et see ei vasta äh, ka nendele poliitilistele jaotustele või poliitilistele parteidele, mis on välja kujunenud liikmesriikides. ja see puudutab ka väga tugevalt neid kulusid, mis seondub sellega saadikud peaksid siis kampaania läbi viima kahekümne seitsmes või kahekümne kaheksas liikmesriigis. aga milli, millise rahaga nad kõigis nendes riikides selle kampaania läbi viivad? teine punkt, see valimisringkond, kuidas te hakkate haldama seda äh, Eh, see puudutab ka ju teatud registrit ja valija nime, valijate nimekirju ja ka sellega seondub ju, seonduvad ju eelarvelised vahendid. ja eh, edasi see piiraks väga tugevalt liikmesriikide suveräänsust. me usume Euroopasse, usu, eh, usume sellisesse Euroopasse, mis austab liikmesriikide su-, suveräänsust. sõna proua St Clairil poolteiseks minutiks. suur tänu, proua president võime jätma kõrvale kvaliteedi või äh, nutikuse, siis tegelikult sellel ei ole Euroopa nutikusega mingisugust pistmist, see ettepanek eemaldab valijad veelgi enam rahvaesindajatest, siin on ka äh, kvoodid, sookvoodid, see on vale, ka positiivne diskrimineerimine on vale ja ilmselt ei ole mõeldud üldse ka selle ettepaneku ellurakendamise peale. seda ettepanekut on võimalik väga lihtsalt kuritarvitada. Ühendkuningriigis hetkel on plaanis ühel erakonnal kasutada piiriülest valimisnimekirjade raha selleks, et rahastada omaenda kampaaniat, nii et tõeline Tafi ettepanek. suur tänu, proua Sinclair ja nüüd härra Kasiini, kaks minutit, palun suur tänu, proua president. demokraatia alustalaks on rahvas, rahvas tähendab omakorda identiteeti ja ühtlasi tähendab see ka tahet omada ühist valitsust. sellises kontekstis valimissüsteem, mis on ühtne, loobki Euroopa rahva, aga hetkel sellist rahvast veel olemas ei ole, nagu seda näitasid ka Euroopa Parlamendi viimased valimised, sest et valimiste eh, osalus langes. siseriiklikutest debattidest on näha, et pigem räägiti siseriiklikest küsimustest ja mitte Euroopa Liidu omadest seega tuleb kohaldada praegust olukorda ka Lissaboni lepingu sätetele. Lissaboni leping ei nõua Euroopa Parlamendilt ühtset valimisseadust, seal on lihtsalt kirjas, et parlamendil on see võimalus. tegemist on aga väga suure tähtsusega võimalusega ja me ei tohiks seega äh, sinnapaika jätta seda programmi, äh, seda ettepanekut ja jääda seitsmekümne kuuenda aasta akti, akti juurde tahaksin tänada härra Tahvi eh, põhiseaduskomisjoni nimel, kus me kiitsime teksti heaks peaaegu ühehäälselt ja eh, väga vastumeelselt saadame selle teksti komisjoni tagasi. ma arvan, et ei tohiks siin alla anda. tekst peaks olema pragmaatilisem millele oleks ka toetus suurem. me ei räägi lihtsalt teksti komisjoni tagasisaatmisest, meil peab olema tõeline Euroopa Liidu nägemus ja see kujutab endast ka seda, et me vajame, valime samal ajal äh, ka äh, komisjoni presidendi ja, ja äh, volinike kolleegiumi. nüüd palun kolleeg Ulskok suur tänu, proua president. kaks eh, ettepanekut eh, härra Tafi raportis väärivad toetamist. kõigepealt valimiste nihutamine ettepoole äh, eh, äh, ja see ehk aitaks rohkem valimisi, valimiste osalust suurendada. ja loomulikult on olulised ka soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimused. paraku on tavaline parlamendiliige mees ja see ei sobi, meil oleks vaja soolist võrdõiguslikkust. aga mis puudutab teisi küsimusi, siis ma olen nõus volinik Tamanakiga, aga ma võib-olla sõnastaksin seda pisut teistmoodi me ei ole selles raportis on piisavalt palju pragmaatilisusele tähelepanu pööranud. meie Euroopa tasandi erakonnad ja liikmesriikide erakonnad peavad pead kokku panema ja andma edasi kodanikele infot selle kohta, mida Euroopas tehakse selle kodanike hüveks iseäranis valdkondades, kus liikmesriikide volitustest ei piisa. kuidas näiteks liikmesriigid üksinda saaksid finantsturuga seotud probleeme lahendada või kliimamuutusega seotuvaid probleeme, sellepärast on meil vaja pikemaajalist perspektiivi ja pragmaatilisemat lähenemist, meil ei ole siin vara, vaja selliseid eh, fantaasiarikkaid eh, ettepanekuid nagu härra Tahvelt, härra Nealdi poolteist minutit suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, see muudatus muudatuste ettepanekute kogum valimise seadustikku tooks sisse riikidevahelised valimisnimekirjad. see äh, oleks tõeline samm Euroopa föderalismi suunas ja see äh, on meie väärtustega vastuolus, aga raportöör arvab, et kui ta arvab, et see kodanike äh, huvi suurendab, siis ta eksib. meil on vaja äh, suuremat kvaliteeti, me peame olema kodaniku lähedasemad, nii et äh, meie ettepanek oleks, et äh, me keskendume innovatiivsele dünaamikale ja meie parlamendiliikmete kohalolek näitab samuti huvi selliste küsimuste vastu, ma arvan, et meil oleks vaja uut lähenemist, mis tagaks kodanike tiheda sideme oma Euroopa tasandi esindajatega, tahaksin tänada ka härra Gualtierit ja olen selles osas sotsialistidega nõus, meil on vaja puhast parlamenti, mis kajastab meie ühiskonna muresid ja me ei peaks saama valida neid inimesi, kes on pannud toime tõsiseid kuritegusid, terrorism, rassiviha õhutamine ja nii edasi, sellise taustaga inimesi ei tohiks lubada nendele kohtadele siin kojas. ja ma arvan, et me peaksime olema Euroopa esirinnas, siis meid hakatakse ka austama suur tänu, härra Rinaldi, ma keeldun sinise kaardi küsimusest, sest et palju kõnele, kõnelejaid on veel ähm, nimekirjas proua Gerling, palun. tegemist on väga halva ajastusega, sest et hetkel, kui Euroopa kodanikud järjest rohkem panevad küsimärgi alla Euroopa Liidu tõhususe ja eelu, eelkõige maksumuse, siis tahame me luua väga kalli uue pseudodemokraatia taseme see on selge näide sellest, kuidas teatud selle koja liikmed on järjest rohkem eemaldunud oma valijatest. võib-olla peaksid parlamendiliikmed pöörama tähelepanu arvamusküsitlustele üle terve Euroopa Liidu. Need näitavad kiirelt langevat toetust Euroopa projektile ja kui me tahame seda tendentsi muuta, siis peame peegeldama siin ka tõeliselt Euroopa Liidu kodanike soove, me peame kujutama endast õigest lisandväärtust liikmesriikide tegevusele. ei ole nii, et konservatiividel ei oleks justkui mitmeid unistusi, meil on ka unistused, me unistame progressiivsest Euroopast, lihtsalt äh, need unistused äh, viivad meid täiesti teises suunas. aga nad on sama õiged ja kui me jätkame teie suunas, siis äh, te tegelikult meid aitate hoopiski jah, ma vabandan, proua St Clair, te juba saite sõna, ma annan sõna neile, kes sõna veel ei saanud. härra Paška, palun. suur tänu, proua president. Euroopa Liit oma asutamisest peale on läbinud tohutu arengu. Euroopa Liidu institutsioonid esindavad ikkagi Euroopa Liidu kodanikke ja ma arvan, et sellepärast on õige tegeleda äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aastate valimistega juba praegu ja härra Tahv on tulnud välja praktiliste ettepanekutega, mida ma enamasti toetan, aga eriti praktiline ei ole mitte see, et luua veel kakskümmend viis lisa parlamendisaadiku kohta, kuhu valitakse inimesed piiriüleste valimisnimekirjade alusel nüüd oleks justkui kaks koda, esiteks siis kodanike koda, mis töötaks Brüsselis ja kus tegeletakse harilik, kokku nagu õigusloomealalise tööga ja edasi siis riikide esindajad, aga mitte kakskümmend viis tükki, vaid kaks, kõikidest liikmesriikidest äh, korrutades siis X-iga, nemad töötaksid siin äh, Strasbourgis ja nad koordineeriksid institutsioonide vahelist tööd. proua Toots, palun proua president, kas ei ole veider, et samal ajal, kui äh, härra McLeod McClurg vähendab ähm, esindatust Westminsteris, siis härra Tahv on tulnud välja ettepanekuga lisada siia veel kakskümmend viis parlamendisaadiku kohta. internetileheküljel härra Tahv ütleb, et siiamaani siseriiklikud parlamendisaadikud ei ole eh, kuidagi eh, väga lähedased Euroopa, eh, Euroopa saadikute või rahvale, aga tegelikult iroonia seisneb selles, et kui nüüd tahetakse siia rohkem parlamendisaadikuid Äh, piiriülestest valimisnimekirjadest, siis neil ei ole üldse mingit seost valijatega. valijatega mingit seost ei olegi, sest Euroopa Parlament on nagu paralleelne universum, samal ajal kui vali, äh, kui valitsused vähendavad eelarvet, siis äh, siin nõutakse rohkem raha kuni Euroopa Liit lõpuks tunnistab, et valitsus lihtsalt valitsemise pärast on halb asi, et parem valitsemine on just rahvusparlamentides, siis kakskümmend viis lisasaadikut toovad kaasa suuremat eemaldumist Euroopa Liidust, läheb kalliks maksma aitäh, proua Toots ja nüüd on sõna härra Tratskovskil. Which... tegemist on ambitsioonika ettepanekuga, äh, ettepanekuga, mida peaksime põhimõtteliselt toetama ja selles on ka elemente, mis ei ole vastuolulised, sellepärast et me praegu keskendume ainult sellele äh, üldisele valimisnimekirjade küsimustele Euroopa tasandil nimelt, aga muidu valimisprotseduuride soolu joonustamine on meile kõigile meeltmööda Äh, ma arvan, et äh, selline riikidevaheline valimisringkond oleks äh, e-, eksperimentalism, ükskõik sellest, kas me ole, toetame demokraatiat või mitte ja ka mina arvan, et üleüldiselt me peaksime demokraatiat toetama ja ka seda, kui me tahame, et Euroopa tasandi erakonnad oleksid nähtavad ja kui me tahame, et kodanikud oleksid teavitatud meie otsustest, mida langetavad meie erakonnad ja kui te tahate tagada seda, et et teie mõtted jõuaks, saaksid teostatud, peaksite teadma, mida need äh, erakonnad teevad. kui te tahate, et, et meil toimuks tõesti Euroopa tasandi arutelu Euroopa küsimuste üle, siis väärib see ettepanek äh, toetamist, aga sellised valimisringkonnad peavad olema avatud ja seda selleks, et anda kodanikele valikuvõimalus ja äh, kutsuda üles erakond esitab parimaid kandidaate ja ma äh, olen imestunud, äh, kui äh, väikeste liikmesriikide esindajad väidavad, et see toimub väikeste riikide arvelt. Te peate uskuma headesse inimestesse, ma olen veendunud, et kui tšehhid näiteks seaksid kandidaadiks Václav Haveli, siis väga paljud inimesed toetaksid seda, aga kui saataks kandidaadiks Václav Klaus, siis olen kindel, et ka tema poolt kindlasti hääletaksid nii mõnedki ja äh, inimesed ei ole lihtsalt valmis seda mõtet toetama ja tõesti äh, Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurendamine finantskriisi tingimustes äh, oleks problemaatiline, aga meil on algatusõigus selles küsimuses, ei ole tegemist Andrew Duffiga, kes lihtsalt üritaks oma mõtteid äh, läbi suruda. Need mõtted on liiga tõsised, et need lihtsalt vaiba alla pühkida. Need väärivad kaalumist, rääkigem sellest veel. suur tänu ja härra Leilen, äh, üks minut, palun. jah kolmkümmend aastat äh, pärast esimesi otsevalimisi Euroopa Parlamenti on meil vaja meie valimissüsteemi põhjalikult reformida. valimisosalus äh, on väike, puudujäägid silmatorkavad, me peame edasi minema ja see järgmine sammuke edasi oleks äh, Euroopa valimisnimekirjad liikmesriikide valimisnimekirjade kõrval. kallid kolleegid demokraatia tähendab arutelusid, kaalu, kaalutelusid äh, nagu professor Habermaier on öelnud. ja probleemiks ongi see, et erakondadel on liiga kitsas lähenemine, liikmesriikide narratiiv ja puudub tõeline Euroopa arutelu. Äh, Euroopa poliitika, Euroopa nimekirjad sunniksid meie poliitilistel fraktsioonidel ühinema ja Äh, toetama Euroopa mõtteid äh, ning äh, muutma alternatiivid nähtavamaks meie kodanike jaoks, sellepärast et nad peavad meid valima Euroopa toetuseks, nii et loodetavasti härra Tafi raport läheb läbi, meil on vaja seda visiooni ja me ei tohiks alla anda, parlament on oma otsuse langetanud ja me ei saa leppida vähemaga kui meie eelkäijad, härra Schmidt, palun poolteist minutit fru talman, fru kommissionär. Jag gillar... suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, mulle teie ettepanek meeldib, Andrew. leian, et tegemist on hea raportiga, mis on tulevikku suunatud, selle visioon äh, on stimuleeriv äh, ja kui sellest muutub, äh, kui see saab reaalsuseks, siis sellised riikidevahelised valimisnimekirjad aitaksid valimiste Euroopa külge paremini esile tuua ja see puhuks hoo sisse meie valimistesse aitaks tugevdada demokraatiat ja seetõttu olen täiesti nõus oma kolleegiga Äh, olen valmis äh, toetama äh, Václav Havelit ja ma ei mõista, et miks teie, kes te tulete väikestest riikidest, ei usu endasse. Rasmussen on ju näiteks üks võimalik kandidaat Euroopa sotsiaaldemokraat, kes tuleb väikesest Taani riigist ja, ja ka Iirimaalt on tulnud kuulsaid isikuid, nii et palun teile teilt pisut rohkem eneseusaldust ja ma olen veendunud, et Euroopa nimekiri, Euroopa kodanikud suudaksid eristada Euroopa tasandi valimisi, liikmesriikide valimisi ja neil oleks väga hea meel, kui nad saaksid kaks korda valida ja määrata endale ka Euroopa tasandil esindajad. ja see aitaks meil tagada ka seda, et parlamendisaadikud teevad oma tööd korralikult, siin vastasel korral neid ei valitaks enam, tegemist on hea raportiga, väärib meie toetust ja proua Ulskovile ütleksin, olge küll realistlik, aga te peate olema ka väga vaprad, näitama üles julgust ja mõtlema pisut, kasutama pisut ka oma kujutlusvõimet. ja nüüd palun härra Jakolino kaks minutit. suur tänu, proua president õigus Euroopa kodakondsusele oleks tagatud, kui Lissaboni lepe saaks nagu kord ja kohus ellu viidud. ja see tähendab seda, et kõik kodanikud kes on valitud liikmesriikidest selleks, et Euroopa kodanike õigusi tagada, peaksid äh, oma tööd tegema. ja selle raporti hääletuse edasilükkamine, mis muudaks Euroopa Parlamendi esindajate äh, valimisviisi, ei vähenda äh, raportööri raporti kvaliteeti, kuid see aitab meil oma mõtteid pisut äh, täpsemaks mõelda ja kui meil on liikmesriikide ülesed valimisnimekirjad, siis see avaldab survet meie poliitilistele liidritele. Ameerika Ühendriigid Äh, Euroopa Ühendriigid äh, tooksid kasu kogu äh, Euroopa Liidule, solidaarsust ka saare piirkondadele ja aitaks neil toime tulla ebaseadusliku sisserändega ja loodan, et komisjon ja teeb oma töö kiiresti ja et vajalikud mõtted ellu viia, et see äh, tõeline Euroopa mõte saaks teoks, äh, et meil oleks äh, üks valimisringkond, mis ühendaks territooriume ja esindajad, seda ongi vaja nende kodanike jaoks, kes tahavad ennast identifitseerida Euroopaga ja see vastab meie kodanike soovidele. Te juba saite sõna, härra, meil on väga pikk äh, kõnelejate nimekirja veel ja järgmisena seetõttu saabki sõna härra Baltšiitis. president, kolleegid, esimene ülesanne on meil panna Euroopa kodanikke huvituma Euroopa asjadest minevikus on tehtud palju otsuseid, mis läbi on paranenud meie valimissüsteemid. ning Euroopa-ülese valimisnimekirja kehtestamine võib-olla tuleks ka asjale kasuks. samas pole Euroopa Parlament veel vastavalt oma Pariisi ja Rooma lepingu tingimustele veel oma kohustusi täitnud. ma räägin siin Äh, just äh, valimissüsteemist. me peame reageerima ka OSCE äh, poolt välja toodud puudujääkidele. me, sest mis, mis pärsivad meie kodanike osalust valimistel, suur tänu. härra Kovatšev. president, kolleegid, suur tänu, Andrew selle julguse eest tänasesse päevakorda sisse suruda valimissüsteemi reform. tegemist on euroopaliku teemaga, seetõttu ei räägi ma Bulgaaria keeles. vaid ühes teises Euroopa keeles. seetõttu on äärmiselt oluline, et vaadata ka äh, kõiki üksi, kõiki üksikasju, et kas me saame veenda oma valijaid, et äh, kas praegu on tõesti õige hetk äh, kodanike veenmiseks, kas ka meie jaoks on praegu õige hetk selle läbiviimiseks või me peame seda blokeerima, sellepärast et see otsus tuleb praegu väga keerulisel ajal, sellepärast et Euroopa on praegu ristteel ja me peame vaatama, kuidas me saame lõimumist edasi süvendada ja me peame ka erinevate puudujääkidega arvestama, Poola Äh, äh, esindaja pidas eile väga optimistliku äh, kõne, nimelt et rohkem Euroopat vastuseks kriisile. kas see on hea vastus, TAFi raport just seda kinnitab ja ma arvan, et me peame ka vaatama selle visiooni erinevaid aspekte. nüüd, mis puudutab Euroopa nimekirju, siis see tugevdab ka meie föderaalset ideed meie kontinendil. ja minu meelest on siin põhjuseta ja proua äh, president, palun äh, rääkige natukene aeglasemalt, sellepärast et äh, tõlgid ei jõua järele. ja meie kodanikud ei saaks meist, meie tegevusest aru ja me ei tohiks ka alla anda liikmesriikide natsionalismi ees võib-olla ei ole praegu parim lahendus leitud, aga lugupeetud kolleegid, töötagem selle ettepanekuga edasi, et me saavutaksime äh, parema nähtavuse Euroopa Liidule ja liiguksime kaugemale egoismist. oluline on tugevdada Euroopa identiteeti ja anda Euroopale nägu ja tegeleda rohkemate Euroopa teemadega selleks, et ka Euroopa valimistele suuremat kaalu saavutada. praegu on meil siin kakskümmend seitse erinevat esi-, kahekümne seitsme eri riigi esindajad ja mina olen vägagi selle poolt, et me TAFi raport vastu võetaksime, suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Kroote üheks minutiks sõna, suur tänu, proua president. Andrew Duff on väga kaugelenägeva ja nagu ta ise ütleb, väga radikaalse ettepaneku teinud, mis puudutab siis äh, valimiste reformi. ja tõepoolest, me vajame selliseid ettepanekuid, me vajame rohkemat, äh, rohkem Euroopat Euroopa poliitikas, kuid äh, tegelikkus on praegu teistsugune. kaheksateist kolleegi ootavad äh, juurdepääsu äh, Euroopa Parlamendile. ja meie oleme rääkinud sellest, et me peame kahekümne viie liikme võrra suurendama äh, Euroopa Parlamenti ja ma arvan, et selles raportis, mida ma suuremas osas toetan, et see raport ikkagi edasi, tagasi läheks AFCO komisjoni, et me seda veel arutaksime ja et me siis kolmandal katsel võtaksime TAFi raporti siin vastu, sellepärast et meil on vaja äh, Ähm, ühtset valimissüsteemi ja erinevad visioonid, mida äh, härra Tahv oma raportis välja äh, tõi, et me saame need ka loodetavasti siis selle aasta teisel poolaastal vastu võtta, kuid me vajame siin tugevat häälteenamust, mitte ainult õhkõrna häälteenamust ja see ettepanek tõesti väärib tugevat häälteenamust, suur tänu, suur tänu, härra Kroote. ja nüüd äh, proua Tunnel Ronstein, suur tänu. We all experienced during the campaign. kolleegid, Euroopa Parlamendi valimiste kampaanias nägime me kõik, kui madalatasemelised on arutelud meie valimisringkonnas, mitte ainult euroopalikel, vaid ka kohalikel teemadel. me kõik kogeme oma valimisringkonnas, kui vähe tunnetatakse meie Euroopa poliitilisi parteisid, poliitilisi peresid, nendevahelisi erinevusi ja euroopalikke teemasid. proua volinik, me teame ka kõik, et osalus valimistel, mitte ainult Euroopa valimistel, vaid ka kohalikel valimistel, langeb Euroopas. see on oluline probleem, aga selleks on ka lahendus. selleks lahenduseks on mitte vähem, aga rohkem Euroopat, me peame õhutama kaasa euroopalikele aruteludele, kaasama sinna oma kodanikke ning seda Andrew Duff oma ettepanekuga soovibki saavutada. Andrew Duffi soov on saavutada rohkem Euroopat. eile, kui ma kuulasin Poola peaministri kõnet, jäi mul kummaline mulje, et ta esindab nõukogu, valitsustevahelist institutsiooni. ning aga tema lähenemine on rohkem ühenduse põhine, peegeldab rohkem ühenduse vaimu kui meie koda vahetevahel. pidagem sedagi silmas ajal, mil me arutame Andrew Duffy ettepanekut, ma toetan seda ettepanekut vägagi ja usun sellesse, suur tänu! järgmisena proua Ukunini. aitäh, president. kolleegid, kõigepealt sooviksin ma õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. tuleb tunnistada, et ka mina toetan tugevat ja nähtavat inimeste Euroopat. ma toetan föderaalset Euroopat toetan seda, et tuleb kasutada ära kõik vahendid, muutmaks Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja ambitsioonikamaks. seetõttu, kolleegid, mõistan ma miks meil on raske kodanikele selgitada meie inst-, institutsioonides toimuvat tööd, samal ajal kui kodanikud tunnevad, et nad on kõrvale tõrjutud sest meil on tõsisemaid probleeme kui institutsioonide probleemid, näiteks võlakriis, Kreeka kriis, kliimakriis. kolm, kolmteist miljonit inimest on Euroopas öö, ähm, öö, kõrvale tõrjutud Euroopa Parlamendis aga töötame me nende institutsionaalsete probleemide kallal. ma toetan föderaalset Euroopat, äh, Euroopa üles valimis, Euroopa ülene valimisnimekiri on arvatavasti hea märk. siin öeldakse, et me ei tohiks sellega viivitada, samas on mul raske oma kodanikele selgitada, miks me eelkõige töötame institutsionaalsete probleemide kallal ning jätame justkui nemad kõrvale. härra Viiland. suur tänu, proua president. seda arutelu äh, mõjutab äh, tõsiselt äh, missionäärlik idee, kuid paraku Lissaboni lepingu kehtimisel, jõutumisel on Euroopa Parlament tegelikult palju rohkem pädevust saanud ja seetõttu me oma eesmärke selles kontekstis ei äh, täida siin öeldakse, et me soovime tagada õiglasemat kohtade jagamist. lugupeetud daamid ja härrad, järgmisel esmaspäeval kolm aastat äh, hiljem äh, tuleb kokku öö, Euroopa Parlamendi valitud kogu, nii et me peame tegema oma koduülesanded ära, meil on vaja usaldusväärseid kriteeriume Euroopa Parlamendi äh, koosseisu jaoks. mina leian, et väikesed liikmesriigid, kes äh, soovivad oma identiteeti säilitada, neid tuleb ka nende pürgimustes Ähm, kinnitada, tugevdada, aga samas me peame arvestama sellega, et siin mõned äh, parlamendiliikmed esindavad kah-, kaheksakümmend tuhandet äh, valijat, aga teised jällegi vaid kaheksasadat. nii et sellises olukorras me peame ka suutma põhjendada oma kodanikele, miks olukord selline on ja varem me ütlesime, et parlamendil ei ole võimalik, võimalikult suurt mõju, kuid nüüd Kasruue põhiseaduslik õhus ütles, et äh, me ei ole piisavalt demokraatlik kogu, kui meie koosseisu valimise kriteeriumid on sellised nagu praegu, nii et siin me oleme teinud liiga vähe tööd, nii et me peame vaatama rohkem tulevikku ja äh, peame ka vaatama, kuidas demograafilised äh, arengud toimuvad. härra Tohv, te olete väga keerulise raportiga hakkama saanud, oluline on see, et seitsekümmend viis, et me seitsmekümne viiele protsendile Euroopa õpilastest saame ka tõesti selgitada, kuidas Euroopa Liit üldse toimib. suur tänu. ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt härra Mikulašik. Merci, madame la president. suur tänu, proua president. suur tänu. Need kakskümmend viis ähm, uut liiget, kes peaksid liikuma seitsmesaja kahekümne ühele, see tekitab ainult suurt segadust. sellepärast meie koosseisu esindatus äh, muutub problemaatiliselt, sest me teame, et äh, siia satub väga palju äh, kuulsaid inimesi, lauljaid, populistlikke poliitikuid, neil kõigil on võimalus saada sellisel juhul Euroopa Parlamendi liikmeks, olenemata nende liik-, liikmesriigi päritolust. me peame ka arvestama sellega, et ähm, suurtest liikmesriikidest pärist äh, Euroopa Liidus suhteliselt tundmatud inimesed saavad niikuinii suuremat toetust, sest nad tulevad suurematest liikmesriikidest. ja loomulikult suurematest liikmesriikidest pärit äh, isikud on äh, tuntumad kui väikestest liikmesriikidest pärit isikud ja lõpetuseks, siin ähm, kannatavad äh, väikesed liikmesriigid ja ma leian, et praegune süsteem on legitiimne ja see esindab äh, väga hästi ka meie kodanikke, suur tänu. jah, nüüd äh, proua Kigu. suur tänu, proua president kolmkümmend aastat on möödunud sellest, kui Euroopa Parlamendi esimesed valimised toimusid ja härra Tafi raport on siin igati teretulnud ma toet-, toetan üleliidulist nimekirja, sellepärast et see tooks kaasa olukorra, kust riiklikest valimisringkondades valiks, valitakse esindajaid ning samamoodi ka ühenduse ülesest nimekirjast. ma tahtsin seda rõhutada, sellepärast et see on Euroopa Parlamendi liikmetele oluline, võrdsus on siin oluline. seetõttu saavad nad liikmesriikide valijaid esindada, aitäh! suur aitäh! proua, härra Takola. proua president, me peame silmas pidama, milline on rahvaesindajate eh, eesmärk siin, meie esindame oma valijaid. ja kui me loome sellise kahese valimisringkondade süsteemi, siis eh, saab olema üks eliitgrupp, kus ei ole oma valijaskonda sest te, nende valimisringkonnaks oleks terve Euroopa ja see ei ole areng õiges suunas. ma arvan, et väga raske oleks sellist äh, valimissüsteemi muutust õigustada. Euroopa Parlamendi liikmete äh, ülesanne on hoolitseda äh, väljendusvabaduse eest, demokraatia ees ja nii edasi see ongi Euroopa Liidu tuumaks ning kõige parem võimalus seda teha on teha seda läbi sellise valimissüsteemi, mis meil juba on. meil on otseühendus oma valijaskonnaga ja seetõttu olen sellise reformi vastu. ma ei usu, et aeg on küps selliseks valimisreformiks. me peame pöörama tähelepanu, kuidas paremini öö, äh, otsuse tegijad ja kodanikud saaksid omavahel suhelda. suur aitäh! proua Lunatšek, mina olen öö, ähm, väga õnnelik selle üle, et meil on nüüd härra Tafi raport olemas, sellepärast et siin on tegu äh, õige suunaga, tegemaks ühist Euroopa poliitikat, sellepärast et meid on kõiki äh, valitud äh, liikmesriikidest ja meil praegu küsitakse koduriikides, et mis on liikmesriigis oluline ja mitte see, mis on Euroopa Liidu jaoks oluline. seetõttu on oluline, et me saaksime juurde need kakskümmend viis liiget, kes on valitud kogu Euroopast ja sellel on nägu ja tegu. ja see on ettepanek, millega minu kolleeg Hefner tegi, et see tegelikult sugugi ei jäta negatiivsesse olukorda väikseid liikmesriike. see, ma ise tulen ka väiksest liikmesriigist, Austriast tuleb üheksateist liiget ja see on, see number jääb püsima ja proua Tikau valimisringkondi nii piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil on ju ka teil, et miks siis meil võiks olla ka Euroopa tasandi ehm, valimisringkond olla ja härra Viljand, see, mida teie mainisite, seda valemit enam siin ettepanekus ei ole, nii et me vajame ikkagi rohkemat Euroopat, aitäh! suur tänu ja nüüd kolleeg äh, Sideradu. suur tänu! proua president, see raport on kaugel Euroopa reaalsusest, nii et meie sellega nõus ei ole. see ettepanek, et kakskümmend viis lisaliiget valitakse ühenduse ülesel moel kogu Euroopa territooriumilt, see toetaks ja soodustaks eelkõige suuremaid liikmesriike. meil on kakskümmend seitse liikmesriike, kelle kodanikel on õigus valida oma esindajad Euroopa Parlamenti otsesel meetodil inimesed saavad teada, kes on nende esindaja ja saavad nendega kontakti. teiseks, ma ei arva, et me peaksime ründama taaskord äh, korraliku esindatuse äh, õigusi äh, keskmise ja väikestele liikmesriikidele. ma arvan, et kõik Euroopa Parlamendi liikmed liiguksid niivõrd jällegi oma valim-, valijatest kaugemale ja see ei ole Euroopa huvides Какво всъщност ще се получи, когато бъде създаден? proua president, mis siis juhtub täpsemalt, kui see ühenduse ülene valimisringkond sisse seatakse? ma ei kahtle üldse, et härra Tahvil on head kavatsused, aga tee põrgusse ongi sillutatud just läbi heade kavatsuste. sellepärast, et suurte parteide Äh, liidrid tagavad, et neid alati kogu elu valitakse Euroopa Parlamenti läbi selle ühenduse ülise, üles nimekirja. see saab ka ühenduse kodanikele väga palju maksma minema. mis puudutab äh, soolist äh, võrdsust ja esindatust ning vähemuste esindatust Euroopa Parlamendis, siis kolleegid, pean teile ütlema, et selles kojas on meeste ja naiste arv vastavalt sellele, kuidas meie valijad on otsustanud, et see peab olema. valimisaktiivsus võib väheneda veelgi, kui me selle süsteemi ära muudame. Uh, härra Mendestiga. siin öö, süüdistatakse mind unelmates, aga see on parem, kui jääda ajast maha siin öeldi ka, et kodanikele on raske seletada, miks äh, tegeleda, tegeletakse institutsioonide, mitte äh, probleemidega, mitte päris probleemidega. siin juba selgitati seda. proua, ennem praegust arutelu rääkisime me just toiduabi jagamisest vaesuses elavatele inimestele Euroopa Liidus. seega me oleme paljukski võimelised Äh, äh, ja see, et äh, et see süsteem töötab vastu väikestele riikidele, siis kuulge, meil on Jean-Claude Juncker, kes juhib Eurogrupi, meil on Jacques Chanter, kes oli Euroopa Komisjoni esimees ja nii edasi. härra Odi. suur aitäh, president. suur osa Rahvaparteist on vastu Euroopa-ülesele valimisnimekirjale praegusel hetkel on meil olemas vajalikud institutsioonid üles ehitamaks Euroopa Liitu. me ei tohiks äh, siin äh, hakata äh, olukorda muutma, tegemist ei ole piisavalt hea mõttega kahe tuhande, me näiteks peame tegelema sellega, kuidas valida kahe tuhande neljateistkümnendal aastal uut komisjoni presidenti. me ei tohiks kiirustada, me peaksime konsulteerima liikmesriikide valitsuste ja parlamentidega, me peame rääkima Schengenist ja majandusjuhtimisest. me muidu ainult edendame euroskepsist. olgem kannatlikud, me jõuame föderaalse Euroopani, aga praegusel hetkel enamus seda ei toeta. praegu on selleks liiga vara ning ärgem kiirustagem. suur aitäh, härra Kelly. isiklikust vaatenurgast lähtudes olen ma vastu soovitusele lisada veel uusi saadikuid meie kojale, kuigi ma toetan härra Taffi. ettepanek, et meil oleks kakskümmend viis lisasaadikut, keda võivad valida kõik, kuid kes ei vastuta kellegi ees, kes esindavad Euroopat, kellel pole valimisringkonda, on absurdne. sest eri, eriti kriisi ajal ei tohi lubada olukorda, kus näiteks minu kodumaal vähendatakse parlamendisaadikute arvu, kaotatakse parlamendi teine koda, äh, Euroopa Parlamendi saadikute arv on langenud viieteistkümnelt kaheteistkümnele ja nüüd tuuakse äh, välja, et, et peaks lisama kakskümmend viis uut Euroopa Parlamendi saadikut. me peaksime tegutsema oma kodanike huvides, mitte nende huvide vastu. suur tänu äh,, härra Kelly ja viimasena härra Prons. sõna demokraatia tähendab rahvavalitsust. rahvas on äh, ainsuses. see on üks tervik, see ei tähenda valitsust, kus on kohal suvalised inimesed. suvaliste inimeste kogum ei saa valitseda demokraatlikult, sest demokraatias peab valitsema ühtne identiteet. Euroopa-ülene valimisringkond, kuhu kuuluvad kakskümmend seitse liikmesriiki, ei ole ühtne tervik. raportöör selgelt usub, et see samm viib sellise identiteedi suunas, aga identiteet peaks olema valimisprotsessi eeltingimus, mitte selle tulemus. ainult Euroopa parteid saavad osaleda selles nimekirjas, liikmesriikide omad on välistatud. kui kaua aega läheks siis kui tõstetakse selliste saadikute arv veerandini või pooleni saadikutes üldarvust. E-, Europarlamendi saadikud ei pea töötama eurokraatide jaoks, suur tänu. suur aitäh. proua volinik Tamanaki. Thank you uh,, eh, madam Le-. suur tänu, proua president. tõepoolest, see oli väga huvitav diskussioon kuna ma olen juba väga palju oma aega ära kasutanud, siis ma tahaksin olla nõus kõikide parlamendiliikmetega, kes rõhutasid seda, et on vaja äh, äh, kodanike huvi Euroopa asjadesse süveneda ning julgustada ja inspireerida kodanikke tulema valima. Äh, seetõttu ma ütlen, et Euroopa Komisjon on juba otsustanud parandada seda keskkonda, kus tuleviku Euroopa valimised aset leiavad. valimissüsteemi reformile äh, viidates äh, ja parlamendil on sellise süsteemi muutuseks algatusõigus, siis ma ütlen, et me ootame neid äh, arutelu tulemeid, mis härra Tafi raporti teemal toimusid ja pöördume selle teema juurde pärast tagasi aitäh. ja nüüd on sõna härra Tahvil. jah, ma tahaksin öelda suur tänu kõigile neile, kes olid täna kohal ning neile, kes sellesse poliitilisse debatti oma panuse andsid. sest see on oluline Euroopa demokraatia aspektist tegemist on väga akuutse ja olulise küsimusega. ma tahaksin lühidalt öelda, et ma arvan, et Euroopa ühenduse ülesed eh, parlamendi liikmed, kelle kohta ettepanek on tehtud, oleksid tegelikult äh, ikkagi vastutavad Euroopa avaliku arvamuse ees. sellepärast, et eriti oleksid nad vastutavad nende valijate ees, kes on väsitud, väsinud ja frustreeritud sellest, et äh, siseriiklik poliitika tuuakse ühenduse ülesele tasemele. ma arvan, et on soovitav, et see ettepanek saadetakse tagasi äh, AFCO komisjoni selleks, et äh, seda põhjalikumalt käsitleda nii et me saaksime laiendada ka läbirääkimiste mandaati parlamendi jaoks, kui alustame äh, dialoogi nõukogu ja komisjoniga. ning samuti äh, on oluline saada Euroopa äh, ülene konsensus täiskogul sellele, aitäh! merci à tous pour cette longue et intéressante discussion. Le débat est clos et le vote. suur tänu härra Tahvile, suur tänu ka kõikidele nendele, kes arutelus osalesid ja sellega on nüüd arutelu lõppenud. nüüd järgmine päevakorrapunkt. Geoffrey van